Obodale, tema on selle töörühma esimees. nüüd, kallid kolleegid, lähme edasi hääletuste juurde, nii et äh, otsige välja oma hääletuskaardid. mul on siin seitse äh, resolutsiooni ettepanekut Pakistani kohta, kuberner Salman Taseeri mõrva kohta, nii et kõigepealt ühisresolutsioon lõige kaheksa, siin on ka suuline muudatusettepanek, mille teeb proua Šaake. Um, suur tänu, ma teen väga lühidalt. punkt kaheksa, see tuleks lisada äh, selle üleskutse järele ja punkt seitsmeteistkümnest kaot-, otsustati ära jätta sõna fully ratified ja withdraw reservations on. Need on lihtsalt sisulised muudatused teksti jaoks. Any, any objections? suur aitäh, kas keegi on selle vastu, kui vastuväiteid ei ole, siis saame selle üle hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi lõige neli, siin on jällegi suuline muudatusettepanek, härra Tännok, palun jah, tahaksin muuta punkti neliteist järgmiseks. Thoroughgoing review of the blasphemy laws and their current application, including the man-. sealhulgas äh, kohustuslik surmanuhtlus äh, või eluaegne vanglakaristus ja peale sõna blasphemy äh, prohvet Muhamedi vastu äh, with the view of implementing eesmärgiga täienda-, äh, rakendada muudatusettepanekuid. Äh, hääletame seda kahes osas, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine pool poolt, vastu. tundub, et peame kontrollima elektrooniliselt selle üle, nii et hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletame teist osa. nii et kõik on hääletanud, hääletus on sellega lõppenud. ja see on selgelt tagasi lükatud. nüüd edasi lõige viisteist, jällegi kaheosaline hääletus. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine pool poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. edasi lõige seitseteist, siin on veel üks suuline muudatusettepanek. proua Šaake, palun. ma tegelikult lugesin mõlemad muudatusettepanekud korraga ette, nii et see oli kaasatud minu esimesse, esimeses sõnavõtus ja muudatusettepanekus, nii et sel juhul hääletame tervet resolutsiooni korraga, kes on selle poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. So next item. järgmine küsimus päevakorras on Brasiili, Brasiilia teemalised resolutsioonid enne kui hääletame tervet resolutsiooni, on meil siin suuline muudatusettepanek. ei, proua Angelini ei soovi seda muudatusettepanekut, seega hääletame tervet resolutsiooni korraga, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõigil on olnud piisavalt aega, et hääletada, kui nii, siis sel juhul on hääletus lõppenud ja tulemused on sellised, et see kiideti heaks. And the next and the next and last järgmine ning viimane punkt päevakorras, need on seitse resolutsiooni muud, äh, ettepanekut äh, Iraani kohta, eelkõige Nasrin Sotudee juhtum, jällegi hääletame tervet resolutsiooni, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja jällegi on see heaks kiidetud, seitsekümmend üheksa poolt, null vastu. on veel paar teatist kõigepealt äh, nõukogu seisukoht esimesel lugemisel on meile nüüd teada ning ühtlasi ka äh, komisjoni seisukohad lisatakse selle tänase istungjärgu äh, protokollile, nii et kolm kuud, mis on parlamendi